przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, wznawiam. Lugupeetud daamid ja härrad, jätkame istungjärku. möödunud istungi protokoll on teile laiali jaotatud. kas on kellelgi selles osas küsimusi? ma ei näe seega on protokoll vastu võetud järgmine päevakorrapunkt täna on Euroopa Komisjoni presidendi avaldus majanduse juhtimine Euroopa Liidus ja euroalal ning järelevalve riikide eelarvete üle. täna on meil veel kord au tervitada härra Baruchot ja anname talle sõna. president, monsieur le president, mesdames, monsieur le député La gouvernance économique constitue un défi. aitäh, härra president, austatud parlamendiliikmed, majanduse juhtimine on Euroopa tuleviku seisukohalt äärmiselt oluline, kui president Delors äh, avaldas arvamust, et oleks vaja uuendada neid poliitikaid ja seda juba aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kolm, äh, keeldusid mitmed liikmesriigid sellest. Äh, ja kui esimene komisjon, mille, mida mina juhtisin uuesti, selle küsimuse tõstatas eh, kahe tuhande kaheksandal aastal Rahandusliidu kümnendal aastapäeval, ei kuulanud ka siis keegi meid. aga rõhutame siiski, et oleks vajalik korralikult eh, läheneda majandusjuhtimise küsimusele ja see peaks olema eh, minu e-, eesistum-, minu presidendi aja üks olulisi teemasid. aasta tagasi volinik Rehn samuti arutas seda teiega oma kuulamise ajal komisjonil ja komisjonis äh, avalduses vajadust äh, teha ettepanekuid selleks, et äh, tugevdada majandusjuhtimist Euroopa Liidus, eriti just Eurotsoonis ja kriis on näidanud, et meil oli õigus. aga debati kiireloomulisus on nüüd asi, mida kõik mõistavad ja nüüd äh, saame me liikuda edasi tegeliku majandusjuhtimise suunas Euroopa Liidus. komisjon on välja töötanud ettepanekud kaheteistkümnendal mail, äh, mis olid äh, samuti debatis ka Euroopa Parlamendiga ja Äh, rakkerühma töö, mida juhtis nõukogu eesistuja ja komisjon on, on väga hea meel selle progressi üle, mis on saavutatud ja selle konsensuse üle, mis on siiamaani olnud. see sai selgeks äh, ülemkogu kohtumisel, aga see dünaamika peab jätkuma. eelmisel kolmapäeval kiitis komisjon heaks terve hulga meetmeid, et üle anda seadusandlikke algatusi, mis tähendaks seda, et nad rakenduksid õigeaegselt ja saaksid jõustuda juba aastaks kaks tuhat üksteist. Need ettepanekud põhinevad mõttel, et peame tegutsema kohe, küsimus ei ole iseenda piiramises, me peame aru saama, et Lissaboni lepingu raames on meil võimalused, mida peab täielikult ära kasutama, sest me ei saa enam oodata Euroopa kodanikud, ettevõtted, majandus nõuab, et me siin algatustega välja tuleksime ja meil on vastutus tegutseda nüüd ja kohe. austatud parlamendi liikmed, majanduskriis äh, on pannud Euroopa Liidu testide ette. Euroopa majanduse juhtimise tugevdamine on tegelikult ainult üks aspekt äh, sellest, kuidas Euroopa Liit peab vastama sellele kriisile Äh, siin on ka teised dimensioonid, finantsturgude täielik reguleerimine ja, ja uue järelevalvearhitektuuri väljapakkumine, nagu ma täna hommikul ütlesin, äh, lähipäevadel on kokkulepe saavutatav ja paluksin, et kõik osapooled säilitaksid seda positiivset dünaamikat, et kindlustada, et äh, need uued ametid saaksid tegutsema hakata kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses ja siis saaks Euroopa Liit ka jätkuvalt rakendada oma G kahekümne kohustusi siin valdkonnas. Äh, finantsstabiilsuse meetmed, esiteks Kreeka programmi kaudu ja teiseks ka üldise äh, Eurotsooni reguleerimise kaudu programm äh, töökohtade kasvatamiseks, see peaks kõik kindlustama, et me suudame kinni pidada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiast. meie vastus on realistlik, me stabiliseerime, konsolideerime, moderniseerime, valmistame oma sotsiaalset turumajandust ette selleks, et meie kodanike tulevik oleks parem. aga hetkeks keskenduksin siiski juhtimisele Äh, viimase paari kuu väljakutse on põhinenud sellel, kas meie äh, majanduse juhtimine on vastavuses nende uute survetega, mis on pandud meie stabiilsusele. meil on olemas need äh, lepingu sätted, mis võimaldavad meil tegutseda, meil on olemas institutsioonid, aga peame tegema, panema selle tööle. me oleme olnud riskiga silmitsi, sellega toime tulnud, nüüd me täidame neid lünkasid selleks, et tulevikus sellised riskid enam aset ei leiaks esimesed äh, mõtted tulid äh, välja teadusest kaheteistkümnendast maist ja pärast seda debati tulemused on kolmekümnenda juuni teatises. ja nüüd on komisjon valmis esitama äh, seadusandlikud ettepanekud juba septembris. enne kui ma hakkaksin neid detailsemalt selgitama, rõhutaksin seda, kui palju on olnud selles protsessil kasu nõukoguga koostööst, sellest töörühmast, mis meil on ühine ja samuti parlamendi tööst me oleme suutnud saavutada tõelise Euroopa momentumi ja loodetavasti tulevikus see tähendab seda, et kiiresti arutatakse need asjad läbi ja seaduslikud ettepanekud võetakse kiiresti vastu. majandusjuhtimine on reeglistik, mis peaks olema täielikum ja tõhusam. hetkel leping annab meile piisavalt ruumi selle tegemiseks ja ma olen täiesti kindel, et ühenduse meetod annab meile jällegi õige vastuse meil on vaja tugevamat järelevalverežiimi, see tähendab, et režiim, mis oleks rangem ja laiem, katab nii eelarve, makromajanduse kui struktuuripoliitikaid. see režiim, mis vastab reaal-, reaalsusele, et igal liikmesriigil on oma eripärad, aga see režiim peegeldab ka seda vastastikust sõltuvust, mida me teame, et mis on Euroopa majanduse südameks. mida see siis täpsemalt tähendab? esiteks on vaja rohkem koordineerimist. võti siin on äh, Euroopa semester, see suurendab äh, majanduse läbipaistvust äh, ja eks ante ühtlustab asju liikmesriikide vahel. kui liikmesriigid äh, esitavad äh, konvergentsi programmid ja riiklikud äh, reformiprogrammid korraga, siis äh, suudame me leida siin lahenduse. see Euroopa perspektiiv on kasuks liikmesriikidele, kui nad kavandavad, arutavad ja vastavad vastu oma riiklikud eelarved vastavalt oma enda riiklike konstitutsioonilistele protsessidele. teiseks, meil on vaja paremat rakendamist, see tähendab rafineeritud vahendeid et meil oleks parem segu ennetatavatest, ennetatav, ennetavatest ja parandatavatest meetoditest. Äh, me peame võta, võtma arvesse mitte ainult defitsiidi kriteeriumit, vaid ka võlga. kõige tõhusamad sanktsioonid on muidugi need, mida tegelikult kasutama ei pea, sest et nad äh, loovad stiimuli äh, olla vastavuses reeglitele, aga selleks, et seda saavutada, peavad reeglid olema piisavalt tugevad, et sellist austust saavutada. tahan ennast siin väljendada selgelt meil on vaja tugevamat süsteemi äh, sanktsioonidest ja stimu-, stiimulitest ja ilma selleta me ei suuda korralikult siin läheneda. kui liikmesriigid ei austa ühiselt vastu võetud reegleid, siis peab ta ka tagajärgede käes kannatama. see tähendab seda, et sanktsioonid peavad olema paika pandud sellisena, et nad kehtiksid kõikidele liikmesriikidele võrdselt. parlament äh, võib olla kindel, et komisjon teeb endast olen-, kõik endast oleneva, et kindlustada, et asjad niimoodi ka oleksid. mis puudutab äh, Äh, finantssanktsioone, siis tahaksime, et see, need põhineksid äh, laial äh, kulutuste alusel Euroopa Liidu eelarvest. ehk siis na, liikmesriikidel on risk kaotada raha Euroopa Liidu eelarvest, kui nad ei, järjest ja süsteemselt ei pea reeglitest kinni. see tulemus peaks olema ka quasi automaatne, mis puudutab stabiilsuse kasvupakti kaitsvat osa. meetmete ajastus on samuti võti, me ei tohi oodata liiga kaua, kuni sanktsioonid hakkavad kehtima. stiimulid ja sanktsioonid peaksid olema niimoodi öelda ülesvoolu, ehk siis tegu, need, neid rakendatakse enne, kui olukord kontrolli alt väljub ennetavad tegevused võivad olla tunduvalt efektiivsemad kui korrektiivsed, aga see tähendab, et peaks olema distsipliin. hetkereeglite nõrk koht on see, et puuduvad mehhanismid, mis tegeleksid äh, probleemidega, mis äh, kerkivad üles nii-öelda headel aegadel äh, ja nüüd me tegeleme selle küsimuse lahendamisega, eriti mis puudutab europiirkonda. kolmandaks, me peame kõik võtmeelemendid siin hõlmama, see ei tohi puudutada ainult rahanduspoliitikat. näed, oleme näinud, et selline kitsas perspektiiv ei tööta meil on vaja vahendeid, et tegeleda makroökonoomiliste ebatasakaalu hetkedega majandustel, sest et need nõrgendavad Euroopa Liitu ja konkreetsemalt just äh, Europiirkonda. indikaatorite tabel näitab meile, mida meil on vaja pakkuda, see suurendab divergentse ja pakub välja lahendusi. ja on vaja korralikke äh, rakendusmehhanisme sellistele lahendustele. neljandas, lisaks eh, rangematele reeglitele peame me avaldama surveks selleks, et eh, meil oleks innovatsiooni eh, ja algatusi, mis Euroopa Liidu jällegi tulevikus heasse kohta viiks ja Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia seda just puudutabki. nõukogu toetas seda, nüüd me peame selle viima praktikasse selleks, et kindlustada, et riiklikud Euroopa Liidu poliitikad on siin täielikult omavahel kooskõlas, et looksime sellise tsükli, kus äh, parem Euroopa kasvatab majandust ja nii edasi. viiendaks, oluline on, äh, et oleks, meil oleks läbipaistev ja robustne finantsjärelevalve seadusandlus ja me peaksime reformid ette võtma nii kiiresti kui võimalik. tahaksin rõhutada reformide ajaloolist dimensiooni. Nad on vastuseks nendele väljakutsetele, äh, mis meie ühisvaluutal Euroopas on aga neil on oluline mõju ka ülemaailmsetel finantsturgudel. on saabunud aeg anda Majandus- ja Rahandusliidule need vahendid, mida neil on vaja selleks, et täielikult eh, funktsioneerida ja et nad oleksid usaldusväärsed. mis on siin kaalul? mitte ainult mingid tehnilised reeglid. kaalul on euro tulevik ja võime öelda, et teatud mõttes on ka see meie Euroopa projekti tulevik et see kõik saaks võimalikuks, peaksime me näitama ilma kahtlusteta, et maailm on muutunud ja et äh, meie ettepanekud majandusjuhtimise kohta ei ole lihtsalt seesama, mis varem, vaid ka tegelik läbimurre. Äh, me tahaksime ka, ka kokku tuua äh, stabiilsuse, heaolu, majandusjuhtimise, struktuursed reformid ja et see oleks süsteemselt kooskõlas Rahandusliidu eesmärkidega struktuurifondid, eelarve järelevalve reformid, mida nähakse ette Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, see on Euroopa Liidu, terve liidu strateegia, see ei ole lihtsalt erinevate strateegiate kokkupanek, vaid tõeline majandusstrateegia Euroopa jaoks, aga selline strateegia on võimalik ainult siis, kui meil on tõeline äh, majandusjuhtimise süsteem, aga stiimulite ja sanktsioonide süsteem peaks peegeldama, milline on liikmesriikide vastutus, nad on juba vastu võtnud ühtse valuuta, need liikmesriigid jagavad ühtset hüve, mille nimi on euro, ja ei ole vastuvõetav, et teatud liikmes, liikmete alles halvasti käitumine kõik teised äh, riski ette paneb. oluline on, et need ettepanekud tähendaksid, et äh, tuleb suurem äh, ühtekuuluvus siinsamas tuleb säilitada need vältimatud iseloomud, erinevad iseloomutunnused eh, nende riikide puhul, kes on Europiirkonnas ja austama peab ka neid, kes seal veel ei ole. Eh, meil on vaja julgeid ettepanekuid, peame saatma sugeva sõnumi nii Euroopa Liidus kui mujal, et Euroopa Liit suudab nende ülesannetega toime tulla. seetõttu on äärmiselt oluline, et meie kolm institutsiooni töötaksid koos, tihedas koostöös, et need ettepanekud eh, valmis teha ja välja anda, et äh, tuua kindlust meie ühisesse tulevikku, oluline, et meie partnerid igal pool maailmas mõistaksid, et me oleme valmis tegema kõik endast olenevaid kaitsta eurot ja meie ühisvaluuta stabiilsust. komisjoni ülesandeks on kasutada oma algatusvõimet selleks, et äh, Euroopa ja tema kodanike ühiseid huvisid edasi viiakse, komisjon on kindel, et nad saavad selle ülesandega hakkama ja kindel ka, et need ettepanekud on õige moodus, kuidas Euroopas edasi minna, aitäh! aitäh. tänan teid ka selle eest, et te juhatasite tänase debati sisse. nüüd saavad sõna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 see võimaldab meil kavandatud plaane tõepoolest ka ellu viia. ellu viia selleks, et saavutada üle-euroopaliselt äh, läbipaistev olukord. selles seisneb ka Euroopa Komisjoni roll ja öö, äh, koos öö, äh, nõukoguga ja tänu parlamendi demokraatlikule kontrollile on äh, võimalik käivitada äh, kavandatavate asutuste äh, töö tulemuslikkus. me peame arvestama sellega, et liikmesriikides võib-olla sageli valulised meetmed ja nende rakendamine on olulised, sellepärast et säilitada meie konkurentsivõime ja tagada elanike heaolu. meil on see väga oluline, sest ainult see tagab stabiilsuse ja kasvu pakti toimimise. me peaksime siiski kaaluma, kas meil ei oleks mitte vaja ka täiendavaid meetmeid selleks, et oma auahneid eesmärke saavutada. Hollandis on kõigile teada loosung vähem sõnu, rohkem tegusid ja ma arvan, et see on erakordselt oluline lähenemine ka siis, kui me räägime Euroopa Liidu majanduse juhtimisest nõukogu võttis Äh, vastu Larosee töörühma raporti ja kiitis selle igati heaks, kuid nüüd on asi selles, et äh, finantsjärelevalve tõhustamiseks Euroopa Liidus on vaja tagada ka selle töörühma tulemuste ja soovituste elluviimine. on oluline, et nõukogu tõesti tegutsema hakkaks, et nõukogu oma võimalused tõesti ära kasutaks ja et tõepoolest ECOFIN suudaks juulikuu jooksul vastu võtta vajalikud otsused, sest on erakordselt oluline määrata määratleda uute järelevalveasutuste pädevused selge on aga ka see, et parlament ei jää pealtvaatajaks, parlament tegutseb omaenda hea nime ja Euroopa kodanike nimel, tänan. aitäh sotsialistide ja progressiivsete demokraatide sõnal saab sõna kolleeg Hughes. suur aitäh, president Barroso, volinik Helen. meie arvates puudub teie raportis tasakaal. me äh,, finantsstabiilsus ei saa olla isolatsioonis äh, eraldatud tööhõive kõrgest tasemest ja majandusarengust. praegu saame tulemuseks pika ma madala kasvu äh, perioodi ning suure-suure äh, tööpuuduse. ma tean, president Barroso, teie ei usu, et miljoneid äh, töötud ja vaesus ei ole hind, mida maksta fiskaalpüsivuse äh, eest, aga see on tee, mida äh, mööda me käime on vaja teha kvalitatiivne hüpe Euroopa majanduspoliitikas, selle juhtimises, kuid see peaks viima meid tasakaalustatud poliitikateni, kus fiskaalne vastutustunne käib käsikäes majandusliku efektiivsuse sotsiaalse õiglusega. Te olete mitmed võimalikud variandid välja jätnud, mis võimaldaks kvalitatiivset hüpet selles valdkonnas. reaalpoliitika võimaldaks diferentseeritumat konsolideerimisplaani Euroopa jaoks selle asemel, et minna lühinägeliku, üks suurus sobib kõigile lähenemisega, sest see pole üldse mõistlik. teiseks, kui me räägime majanduspoliitikast, siis see peab arvesse võtma nii töökohtade loomist kui finantsstabiilsust. praegusel hetkel vähendatakse defitsiiti töökohtade kadu, kadumise hinnaga meil ei ole võimalik sellega äh, saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa strateegiat, äh, siin pole maksutulusid ega muid allikaid, meil on vaja ka kiiresti tegev, äh, tegevusettepanekuid selle kohta, kuidas viia maksukoormus tööjõult mujale. tööjõu maksustamine on liiga kõrge mitmetes, mitmetes liikmesmaades ja lõpuks te öö, ei ole proovinudki kehtestada positiivseid sanktsioone, kuigi see võiks olla äärmiselt positiivne rada. loodetavasti kaalute uuesti seda teemat ja tulete sügisel välja tasakaalustatumate ettepanekutega. aitäh. ALDE nimel annan sõna fraktsiooni esimehele Verhofstadtile. Euh, euh, kõigepealt, äh, härra president, olen ma rahul sellega, kuidas te komisjoni nimel seda paketi tutvustasite? ja kui võin siin esitada oma arvamust, siis minu arvates peaks teie ettepaneku põhjal hakkama võimalikult kiiresti tegutseda, esitada seda nõukogule, Euroopa Parlamendile. sest see on see, mida Euroopa Liit tähendab. komisjon komisjonil on õigus seda algatust teha ja komisjon on see, kes peab võtma endale vastutuse esitada selline ettepanek erinevatele institutsioonidele, aga selles paketis on jätkuvalt küsitavusi. kõigepealt, kes vastutab selle Euroopa järelevalve üle Euroopa äh, Liidu riikides, on see nõukogu või ühenduse institutsioonis, Euroopa Komisjon Euro, äh, Euroopa Nõukogu, kes, kes, mis puudutab parlamendi, siis see võib olla ühenduse organid, sest liikmesmaad ei saa vastutada selle eest, et iseenda suhtes järelevalvet teostada, see ei ole töötanud minevikus, ei tööta ka tulevikus. teiseks, jah sanktsioonidele kuid mitte stabiilsuspakti raames ainult, sest nagu te ütlesite, see on vaid üks aspekt sellest poliitikast. samuti on vaja vaadata konkurentsivõimet, struktuurilisi reforme või äh, Euroopa majanduses peab olema karistusi, sanktsioone, mis on siin lausa ette nähtud ja ma paluksin, et teatud liikmesmaad oleksid palju järjepidevamad oma lähenemises. Nad nõuavad sanktsioone paketi sees, aga samas, kui me räägime sanktsioonidest kahe tuhande kahekümnenda aasta projektis või konkurentsivõime suhtes, siis nad on palju tõrksamad. ei saa olla, et ühes kohas meile see meeldib, teises ei, me peame olema järjepidevad. kolmas kommentaar, härra komisjoni president, me peame mõtlema ka selle strateegia peale, mis annaks meile majanduskasvu. me ei saa öelda vaid, et hea küll, oleme defitsiiti vähendanud ma olin äh, eelarveminister ise ja mulle hirmsasti meeldib eelarve defitsiiti vähendada, aga lisaks sellele peab olema meil ka majanduskasvupoliitika ja ainus organ, ainus institutsioon, kes seda teha saab, on Euroopa Liit, sest tal on seda mahtu, et laenu võtta laenu anda, Euroopa Liidul on infrastruktuuriprojektid, mis on pan-euro-, üle-euroopalised, mida meil kõigil on vaja, ehk komisjon peab selle joone järgi oma ettepanekuid tegema, mitte ainult defitsiidi vähendamisega, mis loomulikult on vajalik vastavalt stabiilsuspaktile, aga lisaks sellele vajame me usaldusväärset majanduskasvu strateegiat. nii, et me ei langeks Jaapani stiilis stagnatsiooni lõksu, mida me oleme viimastel aastatel näinud. ja lõpuks on mul väga hea meel, et otsus on tehtud, et see asja avalikuks teha, see on asi, mida oleks pidanud tegema aasta tagasi, nii nagu ameeriklased seda tegid, sest see on ainus viis tagada, et meil on erasektori finantseerimine olemas ja minu viimane punkt, mis puudutab finantsjärelevalvet, minu meelest peame selgelt ennast väljendama ei Euroopa Parlamendiga ei tule mingit kokkulepet, kui liikmesmaad ja nõukogu ei respekteeri tõsiasja, et tegemist on Euroopa võimuga, kui äh,, kellel on viimane sõna konfliktis. ja see on põhiline punkt ja seda komisjoni äh, ettepanek ka arvestab, see on tegelikult lähtekohaks, liikmesmaad ei ole veel sellest aru saanud, nendeni see idee ei ole veel jõudnud, nad peavad seda aktsepteerima, vastasel korral mingisugust kokkulepet me selles ei saavuta suur aitäh, ma tahaksin häirida äh, seda väga äh, erutavat kõnet, aga nagu te aru saite, see oli lihtsalt liiga pikk, ma väga vabandan. kolleegid Van Kigold roheliste nimel, palun. jaa, aitäh meile esinemast. meil peaks olema kõigil selge et tuleks olla pigem ettevaatlik, et me ei langeks tagasi vanadesse mallidesse. aega, mil me rääkisime eelarve defitsiidist ja püüdsime lahendada seda ainult vanade lahendus, lahendusvõimalusi välja pakkudes, minu meelest ei saavuta me nii mitte midagi. minu jaoks on erakordselt oluline, et äh, need ettepanekud sisaldavad tõeliselt sisulisi ettepanekuid, sisuliselt uuenduslikke ettepanekuid, mis puudutab muuhulgas eelarve konsolideerimist ja koordineerimist. minu meelest mõni aeg tagasi poleks olnud üldse võimalikki hakata rääkima sellest, et liikmesorgan-, liikmesriikide suhtes kavatsetakse rakendada kehtesta mingeid sanktsioone. nüüd me räägime sellest ja minu arvates tuleb need tõepoolest ka kehtestada, sest me ei saa ometi arvata, et elanikkond tõepoolest öö, vaatab vaikides jätkuvalt pealt öö, seda, mis öö, toimub, eriti kui silmas pidada, et öö, endiselt me öö, seisame silmitsi öö, maksuparadiisidega erakordselt keerulistes tingimustes toimuva majandusliku konkurentsiga me aga ei peaks oma eela-, liikmesriikide eelarveid koordineerima mitte ainult ette pandud kujul, äh, vaid minema kaugemale. me, me ei tohi äh, tegelikult kauem vaikida sellest, et kui tegemist on tasakaalustamatute eelarvetega, siis tegelikult on kusagil midagi puudu ja kusagil midagi üle. see tähendab, me peame äh, sellest selgemini rääkima kui kunagi varem, samuti ei tohi me mitte mingil juhul enam vaikida sellest, mis, millal ja missugustel asjaoludel on tekkinud äh, füüsilise, äh, mm, füüsilise vara mullid, sest meie valijad ootavad tõepoolest lahendusi ja nad on need lahendused ära teeninud palun äh, proua Swinburne. aitäh. ma majandus, korralduse järelevalve, piiriülese järelevalve vahendid, need on kõik väga olulised vahendid finantskriisi lahendamiseks kõikides valdkondades. peame hoolitsema selle eest, et tugev ja äh, vastupidav struktuur saab paika niipea kui võimalik, selleks et meil oleksid üheks, ühised reeglid. kas asi puudutab liikmesmaade eelarveid ja nende käitumist, me peame igal juhul jõudma konsensuseni tulemus peab olema üleni eh, igal pool rakendatud kahekümne seitsmes liikmesmaas. Eh, kogu seda kava tuleb täielikult täita, eh, kõik institutsioonid peavad olema mittepoliitilised, personal peab olema tööle võetud ainult nende oskuste alusel. me peame selgeks tegema, et need uued protseduurid järelevalveasutusel, eriti mis puudutab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, need on selleks, et meie valijate ja majanduse heaks töötada. hiljutine majanduskriis on äh, teinud vajalikuks julged meetmed, me oleme välja toonud valdkonnad, kus on võimalik ületada regulatiivseid auke me vajame finantsturge ja finantsteenuseid, mis on tugevamad kui kunagi varem. Euroopa finants süsteemi reform eh, eh, peetakse aeglasemaks kui USA oma. ma ei ole sellega nõus. kui me leiame järelevalve arhitektuuri suhtes kokkuleppe, siis meil on tugev Euroopa süsteem olemas, mis keskendub just nimelt Euroopa süsteemsete riskide nõukogudele, nõukogule ja see annab võimaluse teha koostööd Euroopa võimude vahel. see kõigepealt tagab eh, finantssüsteemi turvalisuse ja see võib olla vahendiks, mis tugevdab ühisturu toimimist finantsteenuste vallas. lisaks sellele peame aga tagama et kõik uued asutused, mis luuakse, töötavad efektiivselt koostöös riiklike järelevalveasutustega ja kõikide läbirääkimiste ja arutelude puhul äh, saadakse tulemuseks parima struktuuri, parema olukorra, parema äh, tulemuse kui see, et see oleks enam-vähem euroopalik ma usun, et see ettepanek äh, tegeleb kõikide põhimõt-, äh, põhiliste teemadega ja me lõpuks jõuame sellise globaalse finantssüsteemini, mis teenib meie majandust paremini. suur aitäh, proua! kolleeg Lothar äh, Piski. suur aitäh! pärast seda, kui komisjon möödunud nädalal tuli välja oma europäästmis, päästmiskavadega ja kru-, kriisi tagajärgede pehmendamiskavaga välja tuli, siis me pidi, olime sunnitud tõdema, et niisugused kavad tähendavad sotsiaalse ebakindluse suurendamist Euroopas Äh, samas ei tehtud ühtegi reaalset ettepanekut stabiilsuse kasvupaki, pakti reformimiseks. ja need ettepanekud, mis tehtigi, need lähevad meie arvates täiesti vales suunas. Äh, ja kui me lähtume ka öö, äh, nõukogu eesistuja härra Rompuy väljaöeldust, siis pigem ei tähenda see mitte reformimist, vaid pigem seda, et äh, üha enam suureneb liikmesriikide üle teostatav kontroll. ja seetõttu me võime on, olla õnnelikud vähemalt selle üle, et kõige räigemad sanktsioonid liikmesriikide osas jäeti rakendamata meie jaoks äh, peaks olema kõikidele selge see, et äh, Euroopa Liidu liikmesriikide elanikkondadel tuleb äh, tehtud vigade eest maksta. nüüd on aga järg selle ees, et ka nõukogu täidaks talle pandud ülesandeid nii, et sellel oleksid ka mingid tulemused. me peame eh, olema väga järjepidevad selleks, et vältida tulevasi eh, negatiivseid eh, arenguid euroalal. see tähendab seda, et majanduslikult tugevad riigid peavad loobuma oma agressiivsest ekspordipoliitikast nõrkade eh, Euroopa liikmesriik, Euroopa Liidu liikmesriikide arvel. selleks oleks vaja teha senisest enam öö, eh, pakkumise ja nõudluse parandamiseks, selleks ja kasutada stabiilsuse ja kasvupakti selleks, et sotsiaalseid, eh, sotsiaalset ebaõiglust pehmendada. aitäh! härra Gottfried Blum, palun! um,. härra president, volinikud, kolm sõpra, kui ma võin teid nii nimetada. möödunud istungil pidite te minema tormama, teil jäid minu tarkuse sõnad kuulmata, aga mul on väga hea meel, et olete siin, jäite uuesti kuulma. ma loodan ikka endiselt, mul on mida, mingit tarkust, äh, midagi targa pakkuda, te olete väga keerulises olukorras, te, teist või, teid võiks isegi kahetseda. aga te ise tegite selle endale kogu see ühisraha eksperiment, mis on nüüd eksperiment, mis pidigi läbi kukkuma ja mäletan äh, üheksakümnendatel aastatel, kui te tulite äh, Cambridge'i ülikooli rääkides, äh, kui läbikukkunud see on, kui vale mõte see on ja kümne aasta pärast tuleb välja, et mul oli õigus. seal oli sellel olid vead isegi teie enda reeglite raamatu järgi ja mis toimus see, et kui te selle sisse viisite, viskasite te oma reeglite raamatu ära, te tervitasite iga äh, finantsiliselt dis düsfunktsionaalse majanduse eurotsooni, kaasa arvatud Kreeka, mis vaid kiirendas eurotsooni läbikukkumist ja pole mingi üllatus. Äh, ma ei ole sugugi mitte hiline ja vihas, vaid, vaid see lihtsalt oligi nii sisse kirjutatud. ja nüüd tuli välja, et Kreeka on pankrotis, see oli intellektuaalselt ebaaus ja nüüd öelda, et see alles juhtus, see on, see on lihtsalt vale. ja kui tegemist oli kümneprotsendiliste aga praegusel hetkel oli äh, öeldud, et noh, et äh, rei-, äh, võidab see hobune enne, kui võidujooks üldse algabki praegusel hetkel on ostetud kokku neid eh, viletsate pankade aktsiaid ja võlakirju öeldud, et need on kolme A reitinguga. ja jälle me pakendame eh, vigaste riikide eh, võlakirjad ümber ja ütleme, et need on jälle kolma A reitinguga. Te ei saa poliitilise institutsiooni toetuse keskpankadele, kes on osa probleemist, mitte lahendusest. aitäh, kallis kolleeg Euh, madame Le Pen. L'Europe de la zone euro connaît un déclin économique sans précédent dans son histoire. Eurotsoon on siis äh, nüüd äh, pretsedentus languses, kõige madalamad kasvud maailmas, kõige kõrgem töötus ja vähenev konkurentsivõime, nii et täielik katastroof. Kreeka on juba nakkunud äh, Hispaania, Portugal, Itaalia, Prantsusmaa on järgmised äh, ja nende riikide elanikud üldiselt vaesuvad. on räägitud Euroopa Liidu harmoniseerimisest, aga tegelikult äh, suunate te meid hoopiski üle kalju ääre ja tegemist on tragöödiaga, mis meie silme ees aset leiab. meil on selline totaalne, totalitaarne ühtne valuuta, mida on riikidele peale sunnitud, sellega on edendatud spekuleerimist ja kuidas saab selgitada, et Hispaania, kellel oli aastal kaks tuhat seitse kaheprotsendine eelarve ülejääk, on nüüd äh, kaheteistkümneprotsendises äh, defitsiidis? see on viinud pretsedenditu eel-, äh, kinnisvaraspekulatsioonini ja terve riik on nüüd täis tühjasid kodusid. ja siis on meil need tohutud skandaalid mis igal pool aset leiavad, tundub, et igal pool on läbi kukutud. Te olete üritanud eh, saavutada seda, et Euroopa Liit saaks eh, haarde eelarvete üle eh, ülevoolu, üle, ülevoolu, aga sellel pole ka mitte mingisugust tagajärge olnud. härra president, nüüd on sõna teil lõpumärkusteks siin debatis aitäh, üritan vastata mõningatele nendest konkreetsetest küsimustest. esiteks proua Wertmann-Kool, suur aitäh liikmete toetuse eest. usume, et see suurendab meie äh, kasvupakti usaldusväärsust, aga ka euro usaldusväärsust ja kogu Euroopa projekti oma. usume, et äh, parlament peaks tihedalt olema kaasatud kõikidesse nendesse tegevustesse. viimases ülemkogus, kus äh, oli kohal ka president Puusek, ütlesin ma, et parlamenti peaks informeerima kogu, kogu progressist selle Äh, see diskussioon, mis puudutab Euroopa tulevast majandusjuhtimist. Äh, äh, küsimused, mida tõstatasid härra Hughes ja härra Biski, ma arvan, et neid tuleks küll silmas pidada, aga usun, et meiepoolne ettepanek need ka arvesse võtab, sest uus on siin ettepanekus see, et ütleme, et stabiilsuse kasvupakt ei ole kõikehõlmav, et me seome Äh, stabiilsusmeetmete rakendamise analüüsi äh, nende makromajanduslike äh, ebatasakaalu hetkedega. nii et see, mida me tegelikult välja pakume, on selline holistlik lähenemine, mis ei uuri mitte ainult makromajanduslikke aspekte, aga ka kasvu osa, nagu härra ütles, ütles härra Verhofstadt, innovatsioone ja reforme vaatab see ja see ongi ju meie eesmärk Euroopa Liit kaks tuhat kahekümnega, jah härra Verhofstadt, nagu te õigesti ütlesite, nüüd äh, tegeleme me siseturuga ja Marju Monti raporti põhjal ma palusin tal selline raport teha. Äh, sügisel volinik Barnier teeb väga olulisi ettepanekuid äh, sügisel just, mis puudutab ühisturu reformi, nii et me ei puuduta, see ei puuduta mitte ainult tegevust makromajanduslikul tasandil, nüüd täna me arutame siin majandusjuhtimist Äh, tahaksin rõhuda seda, et tegemist ei ole mitte ainult makromajandusliku äh, kokkuhoidmisega, vaid tegemist on ka majanduskasvu küsimusega, meie reformi agendaga ja nüüd äh, on meil siin esimest korda selline kõikehõlmav lähenemine. ürime, üritame vaadata kõiki aspekte. mäletate, et mõned kuud tagasi, kui ma esitlesin Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat, olid Äh, mõnedes Euroopa osades inimesed, kes ütlevad, et ütlesid, et ei, seda ei saa siduda stabiilsuse kasvupaktiga, sest et see võib seda nõrgestama hakata. aga ma arvan, et nüüd on, on kõik nõus, et on väga mõistlik arutada, ma äh,, ei ole mõistlik arutada äh, makromajanduslikku kokkuhoidu, mitte arutada ka struktuurireforme äh, me, lähenemine on tasakaalus, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend osas äh, arutasime me selliseid asju nagu vaesuse vähendamine, haridus, tööhõive ja eesmärke selles osas, nii et tegemist on äärmiselt tasakaalustatud lähenemisega, kus me oleme üritanud äh, kombineerida kõiki majanduspoliitika aspekte Euroopat, dimensiooni, riiklikku dimensiooni ja samal ajal äh, on meil eesmärk, mis on seotud konkurentsivõimega, sotsiaalse kaasatuse ja haridusega härra Verhofstadt, teil on õigus, komisjon tõesti peab tegema need ettepanekud, seda me ka teeme. Äh, praegu käiv reform on äärmiselt oluline, seetõttu äh, panustab ka härra äh, Olli Rehn komisjoni nimel selle rakkerühma töösse, oluline on saavutada konsensust, sest tegemist on äärmiselt oluliste muudatustega, aga kui me jõuame selle hetkeni, et saab teha need äh, ettepanekud, seadusandlikud ettepanekud komisjonis, siis seda me ka teeme ja see on ka äh, parim moodus, kuidas äh, parlamenti siin kaasata. aga me tahame, et sellel holistlikul lähenemisel oleks ka makroökonoomilise järelevalve osa. see ei puuduta mitte ainult karistusi ja sanktsioone, nendele, kes ei suuda võlakriteeriumi täita ja defitsiidi kriteeriume äh,, vaid tahame tegeleda siin sügavuti ka nende makromajandusliku tasakaalu küsimustega. mõned teist mainisid ka järelevalvet. jällegi tahaksin meenutada, et meie eesmärgiks oleks, et uued süsteemid saaksid paika kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguseks. see on vajalik, sest et kogu reform põhineb just sellel uuel arhitektuuril. viimastel päevadel on äh, Belgia eesistuja uuesti hakanud tegutsema selle eesmärgi nimel. Eh, pragmaatilisus valitseb mõlemal poolel ja on hea, et parlamendi ambitsioon samuti siin välja paistab, ma olen tänulik selle tugeva toetuse eest. samal ajal tahaksin paluda teid, et eh, teeksite kõik endast oleneva, et lähipäevadel oleks võimalik saavutada rahuldav kokkulepe, ma arvan, et nüüd on see meil haarde ulatuses. komisjon on panustanud siin mitmes aspektis ja meil on väga hea meel, et on saavutatud edu, ja nüüd palume eh, et eh, mõlemad kaasinstitutsioonid eh, säilitaksid selle positiivse suhtumise. nagu proua Sundberg ütles, siis jah, tõesti, tal on õigus, ameeriklased on eh, selle kokkuleppe välja kuulutanud, aga neil seadusi veel ei ole. ja mõnikord pressist eh, jääb mulje, et ameeriklased on jõudnud palju kaugemale kui meie, aga see ei ole tõsi. president Obama ütles eh, G20-s, et me, neil on olemas pi-, parteidevaheline kokkulepe, see on väga hea, aga see ei ole veel reaalsusesse rakendunud. meie ilmselt saame oma seadusandliku tööga ühele poole tunduvalt varem kui meie Ameerika partnerid ja see näitab ka meie juhi rolli finantsregulatsiooni ja järelevalve osas ülemaailmsel tasandil ja see ainult äh, parandab Euroopa rolli siin küsimuses. lõpetuseks, mõned teist äh, rääkisid siin stressitestidest. nagu te teate, siis komisjon mängib olulist rolli, edendades läbipaistvust ja edastades äh, pankade jätkuva stressitesti tulemusi Euroopa ülem, viimasel ülemkogul äh, avaldasin sügavalt soovi, et need äh, tulemused ka avalikustatakse. aga see kuulub eh, riikide pädevusse, samas eh, on mul hea meel, et ülemkogu otsustas seda siiski teha. Eh, see tähendab seda, et investorid saavad põhjendamatutest kahtlustest loobuda ja samas saab tegeleda ka nende probleemidega, mis võivad eksisteerida. mul on hea meel, et Euroopa pangandustööstus on üldiselt väga võimekas, aga me peame siiski tuvastama võimalikud probleemsed kohad ja tegelema sellega Äh, kiired peatusmehhanismid äh, peab paika panema, et neid saaks aktiveerida, kui vajalik, aga see on jällegi riikide pädevuses. kui riigi sekkumine on vajalik, siis uurib komisjon seda ajakohaselt äh, ja vastavuses riigiabi reeglitega. Euroopa otsus Äh, avalikustada pankade stressitestide tulemused, äh, selle uudise võtsid G kahekümne riigijuhid äh, Torontos eelmisel nädalavahetusel tänuga vastu ja see peaks taastama usaldust üldiselt meie süsteemi vastu nii et austatud parlamendiliikmed, nagu te näete, siis me tegutseme mitmel rindel. täna esitasime me teile neid ettepanekuid, mis on just hiljuti tehtud, mis puudutavad majanduse juhtimist, aga me ei tohiks eristada neid ettepanekuid, teistest pingutustest, mida me teeme, selleks, et äh, anda suuremat selgust äh, meie majanduspoliitikale, et mõista, et rahandusliik ilma mingisuguse majanduse koordineerimiseta ei ole mõistlik äh, ja usume, et on kõikide meie kodanike huvides, et euro oleks stabiilne. see puudutab muidugi Eurotsooni kõige rohkem, aga see on tegelikult kõigi Euroopa riikide huvides ja kõigi nende huvides, kes tahavad avatud turgusid, avatud majandusi ja avatud ühiskondi. aitäh! aitäh, härra president, lähenemise eest ja teie koostööst Euroopa Parlamendiga, nüüd lõpetan selle debati. E, järgmine päevakorrapunkt on